Uh, colleagues, dear colleagues. head kolleegid, peame alustama. So we have today. täna palun tähelepanu, meil on vaja täna langetada väga oluline otsus. meil me peame täna valima siis äh, juhataja, kuna te teate, et meie endine juhataja proua Valean nimetati volinikuks ja nüüd peame hääletama, võib-olla hääletame, aga igal juhul peame valima meie uue juhataja. ja kuulutan välja ka asendajad, sellepärast et härra, mõned kolleegid ei saa siin olla, härra Plagat asendab, härra Plaga asendab mitte Kuberiust Salini, proua Niiblerit, proua Tott, härra Kürk, nii palju siis Rahvaparteist, sotsiaaldemokraatidest, härra Süügler asendab härra Kalendat siis Aisenit, RE fraktsioon, proua Brandika ja proua Peer on siis kolleeg Ansip asendab kolleeg Legot ja rohelistest proua Paulus asendab härra Blossi härra Karim asendab ah, Peksat, ID fraktsioon. proua Pilk asendab härra Marianit, ECR. Krokken asendab kolleeg Tošenovskit ning härra Potengat asendab siis Kornelia Ernst ja see on kõik And now uh, we have the quorum. nii. kvoorum on koos ja nüüd palun nimetage kandidaadid. tere hommikust. rahvapartei nimel pakuksime välja härra Buzoi IT-komitee juhataja kandidaadiks. aitäh suur tänu, mikrofon palun. palun mikrofon kõnelejale. tere hommikust. mina tahaksin esitada kandidaadiks oma kolleegi, madame Joel Villa. Sorry, Joel Milan. Joel Milan Uh, candidate, if you consent to. kandidaadid, kas te olete nõus? olete nõus kandideerima? selge. So um, We have then to um,, to take a secret bailout. siis hääletame salajaselt. meil on kaks kandidaati. nagu te teate, igal liikmel on ainult üks hääl tavaliselt Rahvapartei kaheksateist, SNT seitseteist, Renew kümme, Rohelised kaheksa, ID seitse, ECR kuu, ECR kuus, kuue, neli ja fraktsioonilise kuuluvuseta neli. esimeses voorus on vaja absoluuthäälte enamust ning see puudutab siis ainult poolt hääli. nüüd asume hääletama. Yeah, I just uh, remember that uh... mulle meenus, et proua Milani poolt siis punane hääl ja teis-, vastaskandidaadi poolt roheline, vajutage siis vastavat nuppu. So if you ask all the members to put their cards in and we will do a test vote. Okay. Yeah. Yeah, then please uh, we, we make also test votes now. kõigepealt katsetame, kas kõik toimib vaatame, kas masinad töötavad. kas olete valmis hääletama? vabandust? palun Please, please change the seat, Tõnis. vahetage siis istekohta, kui masin ei tööta. So everybody else colleagues, it machine does work. nii, kas kõigil teistel masin töötab? So are you ready to vote now? nii, kas olete nüüd valmis hääletama? asume siis hääletuse juurde. kordan üle. teate, kes on kandidaadid, nii et andke oma hääl. kas kõik hääletasid? E e üks Rahvapartei hääl on üle. Okay. So... nüüd on kõik korras, kõik hääletasid, hääletus on lõppenud Bussoi and palju õnne kolleegile. Chairman, please take. palun võtke nüüd oma koht sisse siin poodiumil Uh, thank you very much, colleagues uh,. Just allow me to have a very short. aitäh, kallid kolleegid, teen lihtsalt lühikese avalduse suur,. suur-suur tänu teile, teile usalduse ja minu poolt hääletamise eest. kinnitan teile, et võtan esimehe kohustused üle suure vastutuse ja pühendumusega. aitäh Rahvapartei meeskonnale tööstuskomisjonis koordinaator Eelerile minu ametisse nimet-, Äh, minu kandidaadi ülespanemise eest, samamoodi asekoordinaatorit äh, proua Korvaljot ja samamoodi ka, ka Rumeenia delegatsiooni liikmeid. tööstuskomisjon on kõige, üks tähtsamaid komisjoni, vastutab teadustöö eest, uuringutöö eest, tööstuse küsimuste eest, uute tehnoloogiate eest ja nii edasi. just sellepärast see komisjon mõjutab väga palju ka meie kodanike elu eelmisel nädalal nimetati ametisse uus komisjon, meil on väga palju tööd veel vaja ära teha ning äh, meil on äh, vaja olla nüüd äh, mootoriks paradigmade muutmisel, aga samal ajal peame vastu võtma ka lahendusi, mis on ka tõesti läbiviidavad. peame arvestama kliimamuutustega ja ka sellega, et meie töökohad jääksid konkurentsivõimelisemaks. meil on vaja tõelist äh, poliitikat, strateegiat, peame hoolitsema selle eest, et energiasüsteemide äh, väljavahetamine oleks jätkusuutlik, et me vähendaksime süsinikuheitmeid ning äh, me ei peaks olema mitte ainult inspiratsiooniks kogu maailmale, vaid samal ajal jääma ka konkurentsivõimeliseks, tagamaks energiavarustuskindlus, töökohad ja õiglane üleminek kallid kolleegid, olen valmis teiega koostööd tegema, olen teie partneriks aruteludes ning esimehena võitlen selle eest, et äh, tööstuskomisjoni pädevused jääksid alles, kavatsen seda teha pragmaatiliselt ja pühendunult kogu oma eesistumise ajal, aitäh! Thank you once again, we'll take a short suur tänu, teeme pisikese pausi, kell kümme jätkame selleks, et alustada siis tavatööga.